Äh, nii palju siis meie päevakorrast. ja mul on ka äh, mõned muud teadaanded, lugupeetud daamid ja härrad. kahekümne teisel septembril leidis aset väga oluline äh, sündmus Euroopa Parlamendi jaoks. kuuekümne kuues ÜRO Üldassamblee ja esimest korda Euroopa, Euroopa äh, president, Euroopa Nõukogu, Euroopa Ülemkogu president esindas Euroopa Liitu kahekümne esimesel septembril äh, kaotas oma elu härra Davis. Äh, surmanuhtlus on ebainimlik ja vastuvõetamatu meie jaoks. Euroopa Parlamendi nimel äh, kuulutan, et äh, meie oleme surmanuhtluse vastu. oleme surmanuhtluse juba korduvalt hukka mõistnud, äh, sõltumata sellest, kas surmanuhtlust on pandud toime demokraatlikes riikides või riikides, kus nagu Iraan, kus äh, seitsmeteistkümneaastane poiss äh, äh, samal päeval poodi alaealase, alaealise surmanuhtlus on vastuolus rahvusvahelise õigusega. Euroopa Liit on alati surmanuhtluse vastane, jääb alati surmanuhtluse vastaseks. ja lõpetuseks teadaanne mis puudutab äh, käesolevat osa istungjärki, tegemist on äärmiselt olulise osa istungjärguga. hääletame ka meie majandusteemalised äh, paketti, mis koosneb kuuest äh, õigusloomelisest ettepanekust, tegemist on meie jaoks suure saavutusega, meil on õnnestunud näidata, et ühenduse meetod on hea moodus kriisiolukorra käsitlemiseks. sellise lahendusettepaneku tegemine võttis aasta ja kuus ja kriis, mida puudutab see õigusloomeline pakett, on tänaseks süvenenud, seetõttu me peame leidma kiirema menetluse selliste erakorraliste tingimustega toimetulemiseks. meie õigusloojad äh, peame suutma äh, meetmeid äh, võtta kiiresti. loomulikult selline lähenemine peaks puudutama kõiki õigusakte ja fraktsiooni esimeeste ettepanek aktów legislacyjnych zobaczymy czy będziemy mogli wypracować jakąś procedurę. to jest tylko propozycja z mojej strony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 ja seoses kriisiga peame kiiresti võtma vastu õigusloomelisi ettepanekuid selleks, et oma majandusolukorda parandada. ja peame saatma sõnumi Euroopa rahvale sellest, et meie ühenduse meetod on kiire moodus õigusloomeliste ettepanekute vastuvõtmiseks, lugupeetud daamid ja härrad, homme on meil võimalus esimest korda esitada küsimusi euroala presidendile äh, Jean-Claude Junckerile ja saame esitada küsimusi ka president Barrosole ja asepresident äh, Ashtonile. tegemist on uue äh, asjade korraldusega ähm, me esindame oma kodanikke kriisiolukorras nüüd teistmoodi. asepresident Ashton osaleb ka homses arutelus, mis käsitleb idapartnerluse teemalist tippkohtumist, mis leiab aset kahekümne üheksandal septembril Varssavis. kutsun teid üles, kolleegid, osalema nendes aruteludes. tegemist on tähtsate aruteludega ja seda igas mõttes me tahame äh, tõsist arutelu sellistes küsimustes, mis puudutavad meie kodanikke, me peame näitama oma kodanikele, et äh, sellised arutelud meid huvitavad, me osaleme sellistes aruteludes aktiivselt, see oleks minu isiklik pöördumine teile ja ma olen